juhatuse nimetada Maria Theresa Jimenez Barbat liikmeks kultuuri- ja hariduskomisjonis ja liikmeks äh, Maagrebi riikidega delegatsioonis ning äh, assamblee liikmeks Vahemere Liidu assamblees. kas kellelgi on märkuseid selle kohta?